kallid kolleegid, esimese septembri varahommikul seitsekümmend viis aastat tagasi algas Teine maailmasõda, kui äh, Natsi-Saksamaa ründas naaberriiki Poolat. algas äh, õudne tulekahju kogu Euroopas, mille taga oli õudne ideoloogia rünnati kogu inimkonda ja ja leiti, et on teatud riigid, millel ei ole õigust eksisteerida. Need äh, riigid orjastati, inimesi ekspluateeriti, see tõi endaga kaasa kogu ühiskonna radikaliseerimise ja seda kõike nimetati totaalseks sõjaks. sellele eelnes äh, Molotovi ja Ribbentropi pakt, Äh, mistõttu Saksa väed marssisidki sisse Poolasse ja tulemuseks oli see, et Saksamaa ründas ka Venemaad, see tõi endaga kaasa suuri kannatusi kogu riigile ja kuus aastat hiljem ka Saksamaa oli täiesti laastatud. kuuskümmend miljonit surnut, kes olid langenud äh, sõjatandril või surnud nälga sõjavangistuses, äh, tsiviilelanikud, vanad, noored, lapsed, kes lihtsalt suvaliselt tapeti, äh, aeti oma kodudest minema, nad surid tänavatel õudsetes tingimustes või siis nagu juba öeldud, sõjatandril või sattusid pommirünnakute ohvriks või nad lihtsalt poodi üles või nad äh, tapeti gaasikambrites, see ja kõige õudsem inimkonna äh, ajaloo sügav hetk oli sellel hetkel, kui mõrvati juute. veel täna näeme nende sündmuste varje tuhandeid aastaid tagasi toimusid sellised jäledaväärsed teod ja kuidas me nüüd võime arvata, et seitsekümmend aastat pärast neid õudseid sündmusi on see kõik unustatud? täna ikka veel tunneme me selle sõja mõjutusi. selle sõja üheks tagajärjeks oli see, et Euroopas luua selline kord, et midagi sellist enam ei korduks. sellega alustasid need, kes olid näinud esimest ja teist maailmasõda. piiriülene koostöö, riikideülene koostöö, et ei lähtutud enam riigipiiridest äh, mindi kaugemale kultuurilistest ja majanduslikest piiridest sel koostöövalmidus ja tahe tõi endaga kaasa praeguse Euroopa ja ainult tänu sellele on meil selline mitmeid riike ühendav parlament, siin istuvad saadikud, kes ähm, esindavad iseseisvaid riike, mis saavad ise vastu võtta otsuseid. siin on erinevad usutunnistused, erinevad rassid, erinevad poliitilised ideoloogiad esindatud. siin on erinevate kultuuride ja rahvaste esindajad, kuid nad kõik jagavad ühte tahet Nende tahteks on see, et midagi sellist enam meie mandrile ei korduks. on täielik ime, et selline leppimine pärast kõike seda, mis Euroopas on toimunud, oli tõesti ka võimalik. mind üllatab see ikka ja jälle. tegemist on minu arvates suurepärase äh, sündmusega, iga kord, kui ma astun siia täis äh, koja ette mõtlema, et see on suurepärane, et meil on õnnestunud luua selline rahumeelne Euroopa, et me oleme üle saanud sõdadest, näljast, et me oleme piirid ja müürid maha lammutanud et me oleme sellise kunstliku jagamise lõpetanud, et me oleme nüüd ühendatud Euroopas ja et me elame siin üheskoos. Euroopa ühendamise ime võib meid aidata selleks, et selliseid inimkatastroofe enam ei korduks. daamid ja härrad, aga meil ei ole mitte mingeid tagatisi selleks. me ei ole suutnud sõda kui sellist äh, ära kaotada. me oleme loonud institutsioonid, teenistused ja talitused äh, hoolitsemaks selle eest, et sõda ei tuleks tagasi meie mandrile. kui me aga nüüd need äh, struktuurid ära kaotame, need institutsioonid ära kaotame, siis võib juhtuda see, et äärmuslikkus, rassiviha pöörduvad Euroopasse tagasi. me tegelikult lõime sellise ähm, immuunse süsteemi sõja vastu, kuid see ei tähenda seda, et sõda ei saa pöörduda tagasi Euroopasse. me näeme, et meie mandripiire üritatakse ühelt poolt äh, ja ühepoolselt liigutada ja sellepärast me peame olema väga ettevaatlikud. meie suureks sõjajärgse põlvkonna privileegiks on see, et me ei ole näinud sõda mina sakslasena olen sündinud pärast sõda ja mina isiklikult ei vastuta ühegi sõjakuriteo eest, aga ma kannan vastutust eelneva toimuva eest, me kõik teame, et rahu, tolerantsus üksteise austamine on võimalikud ainult siis, kui nad ei ole kirjutatud paberile, vaid kui tõesti igapäevaliselt seda kõike on võimalik ka välja elada ja siin parlamendis me seda ka teeme ja just sellepärast on Euroopa Parlamendil eriline vastutus. meie oleme need, kes peavad aru saama, et rahu, sallivus, solidaarsus, et neid tuleb iga päev ikka ja jälle kaitsta, sest Neid rünnatakse iga päev ikka ja jälle uuesti ja just sellepärast on selline mitmeid riike ühendava parlamendi töö väga heaks meetmeks selleks, et äh, tagada Euroopas rahu ja üksteise austamine. kui me mälestame Teise maailmasõja ohvreid, siis peame endale aru andma, et meie kõikide ühiseks ülesandeks on tagada üksteise austamine ja rahu Euroopas. aitäh! suur tänu, daamid ja härrad. palun nüüd teie tähelepanu, me läheme nüüd igapäevatoimetuste juurde tagasi ja kõigepealt annan teile tehnilisi selgitusi. meil tehakse siin täna panoraamülesvõte täiskogu kojast ja mulle öeldi, et seda äh, panoraamülesvõtet tehakse väga väikestes tükkides. nii et kui kaamera on suunatud teie poole, siis palun vaadake sinna fotoaparaadi poole ja naeratage ka, sellepärast et need pildid ju ka avalikustatakse. nii et äh, vaadake lihtsalt neid fotograafi abilisi, nad annavad teile sõrmega märku, kui äh, fotoaparaat on teile suunatud. kus on meil fotograafi abiline, seal te näete siin beežikas, äh, kuidas seda nüüd nimetada, kampsunis, kampsunis jah, beežikas kampsunis meesterahvas tema lehvitab teile ja kui tema lehvitab, siis naeratage see fotoaparaat jääb siia hääletuse lõpuni. nüüd on mul teile palve, et ärge puudutage seda äh, fotoaparaati, kui te pärast siit lahkute, ma ei tea, miks ma teile seda ütlema peaks ja miks te peaksite seda fotoaparaati raputama minema, aga ma ütlen teile seda ja see panoraam üles võtta äh, avaldatakse Euroopa Parlamendi kodulehel. Teil on võimalik see ka endale saada, nii et te võite seda fotot siis ka hiljem kasutada oma töös. ma loodan, et nüüd on kõik selge, nii et kui see sõbralik härrasmees siis teile lehvitab, siis palun naeratage vastu.